selle viite eest. protokoll ja kahekümne ja istungi protokollid on valmis, kui vastuväiteid pole, siis on need protokollid vastu võetud, nüüd esimehe teadaanded Saksamaa